wie bisher schon werden die an den bildschirmen äh, angezeigt und werden ähm, natürlich auch ähm, ausgedruckt und sind auf der teine hääletusvoor on lõpule jõudnud. Äh, te näete neid tulemusi oma ekraanil ja loomulikult saate tutvuda nendega ka meie kodulehel, ma ei hakka kõike seda teile ette lugema. teine muudatuste pakk, mis käsitleb äh, George Floydi surmale järgnenud rassismivastaseid meeleavaldusi ja sellele, sellega seotud resolutsiooni ettepanekuid äh, siis võeti vastu kõik neli esimest, nelikümmend kolm, äh, kuusteist lükati tagasi, neli ja nelikümmend kolm võeti vastu, viiskümmend kaheksa lükati tagasi, põhjenduspunkt D, äh, mõlemad osad esimene osa ja teine osa äh, võeti vastu, see on kahes osas. pärast põhjenduspunkti D number üheksa lükati tagasi, viiskümmend üheksa vastu võetud äh, ja põhjenduspunkt punkt U äh, algne tekst langeb ära, see oli kahes osas hääletus nimelt, ja kuuskümmend lükati tagasi, seitseteist lükati tagasi, kolmkümmend neli lükati tagasi, viis lükati tagasi, kaheksateist lükati tagasi ja üheksateist samuti lükati tagasi ja nüüd siis äh, muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeolekuseaduse ja Euroopa Liidu vajaduse kohta kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat äh, pära-, lõige üks äh, tagasi, vastu võetud pärast lõiget üks muudatusettepanek kaheksa tagasi lükatud kak-, üheksa tagasi lükatud, kümme tagasi lükatud, seejärel terve rida muudatusettepanekuid vastu võetud, muudatusettepanek kuus tagasi lükatud, kolmteist tagasi lükatud, algtekst kaksteist vastu võetud, kolmteist samuti, viisteist algtekst samuti vastu võetud, lõige kakskümmend kaks mõlemas osas alg-, tekst vastu võetud ja siis muudatusettepanekud üks, kaks, kolm, neli, viis ja seitse tagasi lükatud. ja äh, idapartnerlus äh, ja hääletati korraga muudatusettepanekuid üks kuni üheksa, need lükati tagasi. lõige üks punkt kaks siis V, algtekst vastu võetud ja siis äh, Schengeni ala olukord pärast Covid-19 puhangut. üks kuni kolm, viis kuni kuus, kümme kuni üksteist hääletati koos, kõik need muudatusettepanekud lükati tagasi. muudatusettepanek seitse lükati tagasi, algtekst lõikest seitse võeti vastu mõlema osa hääletuse puhul kahe, muudatusettepanek kaheksa ja üheksa lükati tagasi, algtekst lõikes kolmteist esimene ja teine osa võeti vastu, lõige viisteist esimene ja teine osa mõlemat muudetud, äh, algtekstid võeti vastu, lõige kuusteist, algtekst võeti vastu, lõige seitseteist, algtekst samuti võeti vastu, põhjenduspunkt B äh, kahes osas, mõlemas osas algtekst võeti vastu, põhjendus.ee e., samuti äh, muudatusettepanek neli lükati tagasi. ja nüüd läheme edasi muudatusettepanekute resolutsiooni ettepanekutele piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse küsimuses Euroopas seoses Covid-19 kriisiga muudatusettepanekud kolm, kuus ja kümme tagasi lükatud, neliteist tagasi lükatud, kaksteist vastu võetud, viisteist tagasi lükatud, kuusteist tagasi lükatud, lõige neli algtekst vastu võetud. muudatusettepanek neli, muudatusettepanek seitse koos tagasi lükatud, äh, algtekst lõikes neliteist vastu võetud, äh, muudatusettepanek kolmteist tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa vastu võetud, algtekst äh, paragrahv lõikes üheksateist esimene ja teine osa äh, langesid ära, algtekst lõikes kakskümmend vastu võetud, muudatusettepanek üks, äh, esimene osa vastu võetud, muudatusettepanek üks, teine osa tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist äh, vastu võetud mu-, identsed muudatusettepanekud kaks, viis ja üheksa vastu võetud, põhjenduspunkt O algtekst vastu võetud, põhjenduspunkt B algtekst vastu võetud. ja sellega jõuame siis teise hääletusvooru tulemustega ühele poole ja kolmas hääletusvoor kestab kuni kella seitsmeni. kehtib sama menetlus nagu eelmiste voorude puhul, hääletus on alanud, hääletame kuni kella üheksateist null nullini ning kolmanda hääletusvooru tulemused kuulutame välja kell üheksa kolmkümmend sellelt samalt poodiumilt siin. ja praegu peatame istungi.